inimesed tahavad, et me tegutseksime, et lõpetada üleilmne soojenemine, metsatustamine ja kliimamuutused. kliimamuutused ei aeglusta käiku üksikute tegevuste järel, sellepärast et kliimamuutused piire ei tunne. Hiinast Ameerika Ühendriikideni, Austraaliast Brasiiliani, igal pool mõjutab kliimamuutused meid kõiki. me saame võita ainult siis, kui me töötame koos, kedagi maha ei jää me peame tegema midagi kivisöe osas, peame äh, ka maksusoodustuse osas äh, lennundussektorile midagi ette võtma ning äh, fossiilsed kütused on minevikumuusika, me peame tulevikutehnoloogiat kasutusele võtma. unustagem vanad tehnoloogiad, leidkem uusi Äh, räägime rohkem Euroopast, investeerigem rohkem teadusesse, innovatsiooni, äh, teeme kaubandusleppeid, mis täidavad Pariisi lepingu tingimusi. meie ees on äh, valik, kui meie ei muuda midagi, siis kliimamuutused muudavad meid kõiki. kolleeg Berendsen järgnevalt austatud kolleegid, meil on tuleviku põlvkonnade ees, meie laste ees väga suur vastutus, me peame neile andma kestliku äh, äh, keskkonna edasi, puhtama keskkonna, puhtama maailma, äh, see on väga oluline. edasi on meil vaja strateegiat, et me oleksime sõltumatud näiteks Vene ja teistest välistest energiaallikatest Äh, mida on võimalik kestliku ja äh, jätkusuutliku energia jaoks teha ära Euroopas. ning meil on vaja ka tugevamat majandust niimoodi, et meie äh, lapsed saaksid anda terve planeedi edasi oma lastele. on vaja siiret, õiglast siiret meie kodanike jaoks, tööstuse jaoks, näiteks gaasitaristu on olemas, mida oleks võimalik säästlikumate eesmärkide pärast kasutada tulevikus ja meil on vaja ka Äh, siirdeperioodi, mis oleks äh, tulemuslik, äh, kõik see peaks aitama meil kestlikku keskkonda saavutada, aitäh! järgmine kõneleja, kolleeg Puuda. suur tänu teile, juhataja! fakt on täna see, et kliimamuutused toimuvad ja märgid näitavad, et tegutseda tuleb kohe. põllumajandus saab kõige rohkem lüüa kliimamuutustest võrreldes teiste sektoritega, aga samas on ka põllumeeste puhul äh, väga suur oht äh, nende tegutsemise puhul äh, kliimale. põllumehed vastutavad samas ka selle eest, et nad toidavad meie inimesi, kõrgkvaliteetne toit on ju nende toota. järgnevate kümnendite jooksul kasvab maakera rahvastik veelgi ja see tähendab seda, et meie Äh, oleme väga oluliseks äh, toidutootjaks ja maailma toitjaks. kliimamuutuste riskid on suured ja sellest äh, sõltuvalt peavad meie liikmesriigid looma ökoloogilise põllumajanduse süsteemi, mis on keskkonna jaoks hea. kolleeg Pehumeja, Pehumeja saab järgnevalt sõna, palun. aitäh, keskkond, kestlikkus on suured väljakutsed, mis meie ees seisavad ja võttes arvesse eh, looduskatastroofe nagu üleujutused Hispaanias hiljuti on olukord väga murettekitav. ja me ei saa siin hõivata seda arutelu Äh, nagu vasakpoolsed püüavad siin teha. see kuulub äh, kõigile, siin räägitakse kliima soojenemisest, mida on äh, seostatud tööstusrevolutsiooniga, kapitalismiga kuid äh, majandus ja areng ei ole ju keskkonna äh, vaenlased, mõelgem selle peale, mis on Euroopa ökosüsteemide heaks ka tehtud, nii et äh, seega tuleb silmas pidada ka individuaalset vastutust, kohalike tegijate, ettevõtjate vastutust. niivõrd, kuivõrd Äh, soovite äh, säilitada seda dünaamikat, siis tuleb ikkagi pakkuda välja konkreetseid äh, ettevõtmisi ja tegevusi kohalikele. proua Virkonen, aitäh, kliimamuutuse vallas on meil väga palju veel ära teha, kuid mõelgem sellele, mida me juba teinud oleme aasta kaks tuhat kakskümmend eesmärkideni me jõuame, me isegi ületame neid, Äh, ja kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on meil ambitsioonikamad eesmärgid veel ja komisjon leiab, et ka nendega saame me hästi hakkama, kui me äh, rakendame ja viime ellu kõiki äh, vastu võetud seadusi ja eeskirju. roheline kliimapakett, prügi mm, määrus ja Äh, autode ja veokitega seotud äh, seadusandlus ja teatud plastikute keel, keelustamine ja nii edasi, meil on tehtud palju positiivseid otsuseid, kuid äh, nüüd tuleb mõelda sellele, et äh, peaks äh, samas tempos jätkama ja aasta kaks tuhat kolmkümmend eesmärki, enamik saavad meist seda siin toetada, me peame olema endiselt ülemaailmsed liidrid selles valdkonnas. järgmisena saab sõna kolleeg Carvalho lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, on väga oluline võidelda kliimamuutuste vastu, see ei olegi poliitiline äh, arutelu, meil on olemas konkreetsed tõendid, mis kohustavad meid tegutsema ambitsioonikalt ja vastutustundlikult. andmata katteta lubadusi peame mõtlema, mida saame konkreetselt ära teha esmalt peaksime ellu viima juba kokku lepitud meetmeid, kasutama ära olemasolevat tehnoloogiat, mida tegelikult praegu veel hästi ei kasutata, kuid me peame püüdma ka kaugemale minna, võttes lisameetmeid, aga ikkagi hinnates pidevalt nende mõju meil on tarvis rohkem teadusuuringuid, innovatsiooniuuringuid nõnda äh, saame äh, olla ambitsioonikad äh, kliimamuutuse vastases võitluses, samas säilitada liidripositsioon Euroopa tööstuses, mida, millele saame oma elustiili säilitada. praegu ei lubata vastavalt kodukorrale sinise kaardi küsimusi, järgnevalt saab härra Kelly sõna. Having uh, the honour of representing the parliament at the Paris Agreement mul oli au äh, esindada parlamenti Pariisi lepingu asjaliselt kohtumistel Mar-, äh, Marrakechis ja ka eelmisel aastal. nagu õigesti on siin öeldud, käes on hädaolukord ja inimesed vajavad lootust, nii et kõigepealt ma tervitan äh, von der Leyeni äh, lubadust äh, viia ellu uus roheline kurss ja seda tuleks teha esimese saja päeva jooksul, sest on hädavajalik, et me tegeleks tõesti selle olukorraga nagu hädaolukorraga. on selge, et eesmärke saab ainult tõsta, see on hea, et me seda ütleme aga samuti on ka oluline mitte tormata, unustades sealjuures neid, keda see mõjutab ka sotsiaalne mõju on väga oluline ja oluline on iga-aastaselt vaadata, kuidas liikmesriigid edasi liiguvad. nii me tegeleme hädaolukorraga ja nii me saame ka näidata austust nende noorte inimeste vastu. ja lõpetuseks härra Ferreira, palun. Eh, aitäh oleme siin äh, välja andnud hulgaliselt äh, raporteid äh, kliimamuutuste kohta, aga kava ise tuleb hiljem. anname välja lube saastamiseks ja edendame jätkusuutmatuid tarbimismudeleid, edendame intensiivset tootmist ja äh, põllumajandus on soodne suurettevõtetele, mitte väikestele, see äh, äh, sunnib inimesi maalt välja rändama ja inimesed koonduvad suurtesse keskustes on ka probleem Euroopa eelarvega. meil on vahendeid äh, relvastuse jaoks, kuid palju vähem äh, regionaalse ühtekuuluvuse jaoks. selle asemel, et korrutada siin neid samu äh, deklaratsioone, mida me ei jõua enam kuulata, tuleks väga tõsiselt kaaluda kõiki neid vastuolusid. Ah, järgnevalt saab sõna volinik Oettinger, palun. austatud juhataja austatud daamid ja härrad, parlamendiliikmed. mina koos oma kaastöötajatega kuulsin teie äh, paljusid ja rikkalikke sõnavõtte. Te rääkisite energiamajandusest, hoonestusest, põllumajandusest kuni tööstuseni, kodanikest kuni äh, meie rahvamajanduseni, äh, väga laia spektriga teemad katsite ära ja Te tahtsite ka survestada sellega ning ta-, olete omad ootused sõnadesse valanud. Äh, uus komisjoni koosseis ning saja jooks-, saja päeva jooksul uued äh, seaduseelnõud ning roheline pak-, äh, lepe mõjutab kindlasti Euroopa tasandil tegutsemist ning kiirendab ka selle kliimamuutuste vastast võitlust meie partneritega üheskoos. Äh, asi on kiireloomuline ning äh, vastavalt äh, loodan, et ka tegutsetakse. ma arvan, et debatt on praegu õigeaegne, sellepärast et ühest küljest hakkab kohe uus komisjon tegutsema, aga teisest küljest on praegu eelarveraamistik aruteludes sellises faasis, kus saab teha veel parendusi ja muudatusettepanekuid nii et õiglane siire ühest küljest ka peavoolustamine teise ettepanekuna Äh, siin äh, eelarvekomisjon ja raportöörid kannavad ka loomulikult vastustust. Äh, ma annan kolleegidele selle sõnumi edasi ja suur tänu teile sõnavõttude eest. lõpetuseks saab nõukogu nimel proua Tupurainen sõna. austatud juhataja, daamid ja härrad daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaatmed, saadikud, lugupeetud volinik, see arutelu oli väga huvitav, kuulasin tähelepanelikult teie sõnavõtte ja ettepanekuid, suur tänu eh, selle kõige eest, nagu ma selle arutelu alguses ütlesin, eh, on eh, nüüd väga kiire astumaks vastu kliimamuutustega vastas äh, kliimamuutustele. me peame olema kliimategevustes ülemaailmsed liitrid ja eesistuja äh, teeb suuri jõupingutusi, et seda saavutada. me oleme ka äh, saavutamas kokkulepet Euroopa Liidu süsinikuneutraalsuse kokkulepet ja loodetavasti jõutakse selles kokkuleppeni äh, detsembri äh, ülemkogul. uus äh, komisjon asub kiiresti ametisse ja teeb ettepanekud õiglase ülemineku fondi rahastamise kohta. Ähm, me ähm, tegeleme selle ettepanekuga edasi ja see kaasatakse mitmeaastasesse äh, finantsraamistikku järgmiseks seitsmeks aastaks. õiglase ülemineku fond on äh, väga oluline äh, vahend ja ähm, mm, kliimateemad on nüüd andnud alust põhjalikuks ja huvitavaks aruteluks ja kindlasti me jätkame seda, et meie tulevikku kujundada, nii et tegutsegem koos kestliku Euroopa ja kestlikuma tuleviku nimel, aitäh! suur tänu teile, proua minister, sellega on meie arutelu lõppenud. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Kontrollikoja kaks tuhat kaheksateist aasta aruande tutvustamine. ja Klaus-Heiner Leenele ütlen tere tulemast, kes on Euroopa Kontrollikoja president enne kui ma debati äh, avan, tahan ma teile öelda, et äh, spontaansed sõja, sõnavõtud ja äh, sinised kaardid, nende küsimist on võimalik taotleda läbi elektroonilise süsteemi või siis nii nagu vanasti käega märku andes. aga elektroonilise taotluse jaoks on vaja elektroonilist hääletuskaarti ja spontaanset sõnavõttu saab meile teada anda öö, otsekoheselt, ei pea ootama enam debati lõppu, nii nagu varem Eh, kui olete omad kohad leidnud, eh, võtke omale vajaminev aeg selle jaoks, härra Leene. Eh, ütlen head aega nõukogu kolleegidele ja härra Leene saab sõna. proua president, austatud parlamendiliikmed, austatud eesistuja esindaja ja härra komissar Oettinger, daamid ja härrad mul on väga hea meel siin täna koos oma hinnatud kolleegi Lazaros Lazaroga äh, teie juures olla, selleks et äh, Euroopa Kontrollikoja aastaaruannet tutvustada ning äh, kaks tuhat kaheksateist siis aruande kinnitamisega edasi minna. millest me täna räägime? me räägime täna Euroopa finantsjuhtimisest, meie Äh, aastaaruandesse äh, räägime me sellest äh, ja eriti just meie kinnitavas aruandes sellest, kas Euroopa Parlamendina heaks kiidetud summad, mis teie poolt on heaks kiidetud, on ähm, õiguspäraselt, nõuete kohaselt ja majanduslikult mõistlikult kasutatud. me oleme konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kaks tuhat kaheksateist heaks kiitnud. meie hinnangul kajastab see asjakohasel viisil kogu Euroopa Liidu finantsseisundit ega äh, sisalda mingeid olulisi valesid andmeid. teisisõnu, oleme me välja andnud märkusteta arvamuse. Äh, teiseks, ei leidnud me Euroopa Liidu eelarvesse laekuvate tulude osas olulist veamäära. kolmandaks, äh, hindame me äh, maksete veakvooti kaks koma kuue protsendi peale, mis tähendab, et meie hinnangul ei oleks tulnud kahe koma kuue protsendil maksetest tasuda Euroopa Liidu eelarvest kuna neid ei tehtud kooskõlas kehtivate Euroopa Liidu õigusaktidega. aga see üldine hinnang varjab siiski olulist vahet. Euroopa Liidu vahendite väljamaksmise viisil on veariskile väga suur mõju ja kulutuste puhul, mis on keerukad ja moodustavad umbes poole Euroopa Liidu eelarvest, mis on siis peamiselt nõndanimetatud hüvituspõhised maksed, kus abisaajad peavad esitama taotlused oma abikõlblike kulude hüvitamiseks. näiteks teadusprojektid, tööhõivega seotud äh, kulud, äh, projektid, äh, mis on piirkondlikud ja maaelu arenguprojektid ning arendusprojektid kolmandates riikides. Nende puhul on veamäär hinnanguliselt neli koma viis protsenti teisest küljest on veamäär väiksem nõndanimetatud toetuspõhiste maksete puhul, mis on lihtsamad ja kus abisaajad saavad makse, kui nad vastavad teatud tingimustele. näiteks äh, otsetoetus põllumajandustootjatele, halduskulud, õppetoetused või Euroopa Liidu eelarve toetust kolmandatesse riikidesse. teisisõnu, äh, puudub umbes viiekümnel protsendil kontrollikoja auditeerivatest projektidest äh, oluline veamäär. seetõttu avaldasime me kolmandat aastat järjest kulutuste kohta piiratud arvamuse. mis see tähendab, jah, aga me peame seda julgustavaks märgiks, et komisjon ja liikmesriigid on suutnud säilitada kahe viimase aasta jooksul tehtud edusammud madala riskiga valdkondade hulgas tõid meie audiitorid välja positiivseid asju. samal ajal on kõrge riskiga valdkondades murettekitavad probleemid, millega peame veel tegelema. oma mitmeaastase strateegia osana liigub Kontrollikoda järk-järgult oma kinnitava avalduse põhistamise eh, tekstidele, testidele orienteeritud auditil, mis tähendab, et tahame tulevikus anda komisjoni juhtimisaruandele auditi kinnituse, mis omakorda põhineb meie endi ülevaatel ja jagatud juhtimise korral ka riiklikul tasandil läbi viidud ülevaadetel ja kontrollidel. seetõttu me teeme üha rohkem koostööd komisjoniga, et luua vajalikud tingimused testipõhise hindamise suunas liikumiseks tahaksin kasutada siin võimalust ja tänada volinik Oettingerit tema toetuse eest ja tema kaastöötajate toetuse eest ning ootan veelgi laiemat koostööd tema järeltulijaga. olen veendunud, et rajad luuakse neid mööda kõndides, see tähendab astudes konkreetseid samme, võib-olla alguses isegi tagasihoidlikke, et saavutada see mõistlikult soovitatav eesmärk ära kasutada teiste juba tehtud tööd. ning äh, niimoodi saame me ka topeltkontrollimisi vältida. kallid parlamendiliikmed, meie mitmesaastase finantsraamistiku rubriikide järelduste ja soovituste sügavama ülevaate leiate meie aastaarend-, aastaaruande peatükkides, mis on saadaval kõigis Euroopa Liidu keeltes kaks nädalat tagasi oli mul juba eelarve kontrolli komisjonis võimalik üksikuid peatükke üksikasjalikult arutada kuna paljud teist olid kohal, ma ei hakka siin seda uuesti detailsemalt äh, üle vaatama. daamid ja härrad, äh, parlamendiliikmed, äh, ühte aspekti ma tahaksin veel kord tõstatada. me oleme praegu teelahkmel, tegemist on uue mandaadiga, üks liikmesriikidest on Euroopa Liidust välja astumas ning ülejäänud kakskümmend seitse liikmesriiki räägivad praegu viimaseid hetki üle äh, finantsraamistikku, mis puudutab aastaid kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. meie kontrollitöö, äh, mida ma tohtisin teile täna esitleda, näitab, et Euroopa Liit Eh, hoolimata paljudest eh, probleemidest on juba kolmandat aastat järjest järginud väga eh, kõrgeid standardeid, mis puudutab õiguspärast ja läbipaistvat avaliku raha kasutamist. tulevikukomisjoni ja loomulikult ka liikmesriikidelt ootame me tulevikus, et ka edaspidi selliseid jõupingutusi järgitakse ning sealt edasi minnakse. ning me ootame teilt kõigilt, et te kõik kannate äh, äh, hoolt, et see tulevikus samamoodi oleks. suur tänu teile tähelepanu eest. suur tänu. järgnevalt saab volinik Oettinger sõna. austatud juhataja, austatud president äh, Leene, daamid ja härrad, parlamendiliikmed tahaksin alustuseks teid, härra Leene, teie ka härra Lasarut ja Euroopa Kontrollikoda häid kolleege tänada äh, hea koostöö ja õiglase koostöö eest äh, viimaste aastate jooksul minu meeskonnaga, mida me kogesime. ja ma usun, et ka meie koos oleme teinud äh, pikki edusamme ning neid edusamme näeme ka tulevikus. meie komisjon, eelarve kontrolli komisjon, nõukogu ja spetsialistid äh, vastavas valdkonnas ning loomulikult Euroopa Kontrollikoda, me kõik koos äh, oleme äh, järginud kõrgeid standardeid läbipaistvuse osas, meil on kontrollikohustus ja õiglase kasutamise kohustus, sellepärast et me räägime Euroopa maksumaksja rahast. ma arvan, et järgmistele, järgmisele voliniku kolleegiumile anname me üle äh, heas äh, tervises äh, finantsid. kaheteistkümnendat korda juba on tegemist kinnitava aruandega, mis on ilma märkusteta. me oleme näinud et, et kaks koma kuus protsenti on siin väljaminekute osas veamäär ja mõned aastad tagasi oli see neli koma seitse protsenti, siis räägime me kolmandat korda juba järjest Kontrollikoja tulemusest, et finantsjuhtimine on olnud äh, kvalifitseeritud otsuse, otsust väärt, et välja on antud kinnitav aruanne, mis on märkuste vaba ja kui me räägime eh, teatud eh, programmidest, mis tegelikult näitab, eh, kas eelarvevahendeid on kasutatud tõhusalt või mitte, siis olukord on paranenud. Euroopa eelarve mängib väga olulist rolli miljonitele meie kodanikele, teadlastele, ka põllumajand-, põllumajameestele, iduettevõtetele ja tudengitele. kolm neljandikku meie välja Äh, antud rahast äh, hallatakse koostöös liikmesriikidega ja see koostöö on äh, tugevaks baasiks, et vastavalt Euroopa õigusele õiguspäraselt liikmesriikidele see raha üle anda siin näeme me, et need vahendid maksavad väga olu-, mängivad väga olulist rolli ka põllumajanduspoliitikas ja ühtekuuluvuspoliitikast, kuhu tänasel päeval läheb seitsekümmend protsenti eelarvevahendeid ning äh, ka äh, regionaalsetele ja rahvuslikele äh, ametivõimudele oleme me täna tänulikud selle koostöö eest. Neile on need vahendid ette nähtud komisjoni jaoks on südamelähedane, et vahendeid õiguspäraselt kasutatakse isegi Brüsselist ja Strasbourgist kaugemale ulatuvalt on meil väga selge administratiivne struktuur, kus kõikidel osalistel on oma teatud vastutus, mis on neile selge. meie peame ka nägema, millised on järelmid vigade määrast ja vigasid ikkagi tuleb ette, aga vigade määr on väiksem liikmesriigid peavad äh, maksma tagasi ebaõiglaselt saadud vahendid ja seda ikkagi ka juhtub. ja me räägime siin äh, kahest äh, võimalikust riskist, vearisk makse hetkel ja vearisk siis, kui korrektuurid on sisse viidud. ja viimane Äh, number on väga oluline just maksumaksja jaoks äh, ning viimasel aastal oli selline veamäär null koma kaheksa protsenti vaid ning äh, kodaniku jaoks on tähtis see, mis pärast kõiki jõupingutusi valesti kasutatakse ning mis ei ole tagasi nõutud valesti kasutajalt. viimasel aastal nägime me äh, ühtekuuluvusprogrammide äh, rahade kasutamise probleeme mitmetes liikmesriikides ja siin ja ainult siin kaks tuhat kaheksateist tehti rohkem vigu kui sellele eelneval eelarveaastal. Äh, neid, need asjad võtame me ette koos meie liikmesriikidega, peame teadlikkust tõstma, peame lihtsustama järgmise eelarveraamistiku jaoks neid menetlusi ning võtame veelgi eh, edasisi meetmeid selle jaoks. Eh, samas on aga võimalik nüüd näha, et eh, ad hoc kontrollid on näidanud, et rohkem on vige, vigu, vigasid avastatud ning finantskontrolle on põhjalikumalt nende puhul tehtud. ma olen nõus, daamid ja härrad, Kontrollikojaga, et ka keerukad menetlusreeglid viivad suuremate vigadeni menetlusreegleid on lihtsustatud, aga ka äh, kommunikatsioonimeetmed äh, peavad aitama äh, seda teha, et lihtsustatud teavitamine aitaks inimestel ligipääsu programmidele ja vahenditele. lihtsustamist näeb ette ka poliitikaplaan pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja eelarveraamistikus on lihtsustamine sisse kirjutatud ning järgmistel nädalatel püüame me eh, menetluste lihtsustamise reeglitest kinni pidada eh, niimoodi, et eh, vigade vaesemalt edasi minna. ning oluline on ka rääkida sellest, mida on saavutatud. viimastel aastatel oleme saavutanud päris palju. OECD on hinnanud meie eelarve kasutamise tõhusust ning OECD hindab ju selliseid eelarvekasutusi üle ilma, eh, on meie tõhusust kõige paremaks hinnanud eh, detailsemat infot iga Euroopa programmi kohta on meil samuti olemas. me oleme eh, jõupingutusi teinud selleks, et tagada, et rahasid ei anta mitte ainult menetlusreeglite kohaselt, vaid tuvastatakse ka need valdkonnad, kus oleks võimalik selle rahaga kõige tõhusamalt, kõige pal-, rohkemate inimeste jaoks midagi ära teha. siin aruandlus ning äh, poliitika äh, prioriteetide optimeerimise äh, prioriteet on meie jaoks tähtis. järgnevaks eelarveraamiks mängivad need aspektid veelgi suuremat rolli Äh, palju rohkem äh, kasutatakse veel äh, rahade kasutuse tõhususe mõõtmise võimalusi. Teie otsustajad ja meie kodanikud peavad saama optimaalset informatsiooni selle kohta, kuidas on eelarvevahendeid kasutatud ja kui tõhusad need on olnud. suur tänu teile veel, president Leene, härra Lasaru ning kogu teie kontrollikoja meeskond, aga suur aitäh ka eelarve kontrolli komisjonile Euroopa Parlamendis ning Ingeborg Kressle, kes oli selle eelarvekomisjoni endine juht ja ma tahan öelda, et eelarve kontrolli komisjonis eh, on väga oluline ja asjakohane töö, eh, mida te olete ära teinud, suur tänu selle eest. detailseid eh, küsimusi räägivad valgustavad minu kolleegid teile novembris kuulamistel ja minu järeltulija loodetavasti kas novembris või veidi hiljem on teie ees suur tänu teile, volinik. ja kuna me oleme juba ajast maha jäänud, siis äh, siinkohal äh, palun pidage silmas kõneaega kaheks minutiks Rahvapartei nimel järgnevalt äh, proua Holmajärv. austatud juhataja, austatud president Leene, härra Lazaro, äh, härra volinik, head kolleegid, kõigepealt tahaksin ma juba algusest peale tänada Kontrollikoda äh, südamest suurepärase koostöö eest äh, ja ka selle töö kvaliteedi eest, äh, mida me oleme teie puhul näinud. suur aitäh, volinik Oettinger, ka teile, äh, sest te olete mitmete ettepanekute osas äh, väga konkreetselt aidanud meil neid rakendada me näeme, et nii nagu president Leene ütles, on üleüldiselt arengusuund positiivne, meil on mitmeid äh, Äh, küsimusi, mis äh, praegu on väga olulised, äh, mida peame silmas pidama just järgmise mitmeaastase finantsraamistiku osas. Mm, esiteks siis me näeme seda, et palju suurem on veamäär toetuspõhiste maksete puhul kindel on ka see, et me ei pea tegema neid äh, protsesse veelgi keere, keerukamateks äh, ja äh, lihtsustamine järgmise aastase mitmeaastase finantsraamistikuga on vaja tegeleda, liikmesriikidele on vaja seda teavitada. sellepärast, et veamäär ja vääriti kasutamine väga sageli tekib sellepärast, et menetlused on liiga komplekssed, liikmesriigid siis lükkavad selle kõik Brüsseli kaela, ütlevad, et et äh, midagi on komisjoni poolt valesti tehtud, aga menetlus on lihtsalt liiga keeruline. siis äh, liikmesriikidega ei ole olnud äh, rahv-, probleeme. me ei taha siin näpuga näidata ja kedagi süüdistada, meie olu-, jaoks on oluline selle, see, kuidas nõustamise funktsioonis ja ka auditeerimise funktsioonis saavad meie ametivõimud olema paremad ja tugevamad. tugevamaks saab neid teha ka näiteks tehnilise abi läbi, nii et auditi loomine oleks hea ja tugevama kvaliteediga ning see oleks ka ülevaatlik ja oleks ka läbipaistev, aitäh! suur tänu, nüüd üheks minutiks kolleeg Penkova, palun! госпожо президент. President Lennek. aitäh, lugupeetud juhataja, härra Leene, lugupeetud volinik Oettinger, suur tänu teie äh, avalduste ja äh, aruande tutvustuse eest. meie äh, väga rõõmustame Kontrollikoja järelduste üle aasta kaks tuhat kaheksateist kohta on väga hea, et veamäär mitmetes valdkondades on vähenenud, kuid kõrge veamäär on veel ühtekuuluvuse valdkonnas. mõned andmed, mis on tulnud äh, regioonidest, kohalikelt asutustelt, äh, tekitavad muret ja Euroopa Komisjon peab sellega tegelema, kuid äh, sellega tegeleme resolutsioonis. lisaks sellele pean positiivseks kontrolliga komisjoni tihedamat koostööd liikmesriikidega. järgmisena saab sõna härra Šostel, lugupeetud äh, volinik härra Lene. Äh, lugupeetud kolleegid, tänaksin kõigepealt äh, Kontrollikoda tehtud töö eest ennekõike ja selle tänase ettekande eest ja nagu ma olen öelnud, siis Ehm, on meil eh, seitsmes komisjonis eh, al-, algamas eh, eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsess, see töö ei ole lihtne, me peame leidma tasakaalu ambitsioonika ja realistliku tegutsemisviisi vahel, me ei saa anda lubadusi, mida me ei suuda täita. kui Kontrollikoja hinnang on suures osas positiivne, siis on äh, siiski veel mõningaid probleemseid kohti, kuid need ei ole uued probleemid tagasimaksete äh, reeglite ülevaatamine on oluline, sest seal on palju veamäära äh, ja kõrge äh, riskitasemega maksed ja mõnede riikide vähene suutlikkus vahendeid kasutada, haldussuutlikkus mõnedes riikides ja ka tolli Äh, maksetest saadud äh, tulud või siis ka Euroopa Arengufondiga seotud probleemid. kontrollikohus ütles, et kõik Euroopa institutsioonid peavad äh, vaeva nägema selleks, et harmoneerida auditi tavasid ja reeglistikke seega loodame kõigi osapoolte peale, et auditi meetodeid äh, ühtlustataks, et äh, ja tuleb arvesse võtta ka, et andmed, algandmed peavad olema usaldusväärsed. Äh, poliitikameetmed peavad olema tõhusamad, selleks on tarvis tõhusamaid kontrollimeetmeid ja ka tõhususe mõju on näiteks minu fraktsioon, fraktsiooni jaoks väga oluline kuidas seda eh, hinnatakse ja kontrollitakse, kas eh, vastavad eh, poliitikad ja programmid siiski tõhusalt ellu viiakse, aitäh. suur tänu teile. järgnevalt saab sõna roheliste nimel proua von Krammon Taubal. suur tänu teile, juhataja, head kolleegid. tahaksin tänada samuti kõiki koostöö eest viimase aruande puhul. vaatame eh, kaks tuhat kaheksateist aasta eelarveaasta kulutuste summasid, aga peame sääst-, seisma selle eest, et meie eelarve oleks säästlik. Eh, maksete, täitmata maksete hulk ei näita, mida me tegime eelmisel aastal, aga see on ka väga hea eh, mõõdik, kuidas näha tulevikku tegemata maksete hulk on kasvanud, äh, igal aastal ja kaks tuhat kaheksateist jõudsime me rekordini kakssada kaheksakümmend äh, miljardit eurot umbes suurusjärgus. tegemist ei ole mitte ainult numbriga meie raamatupidamissüsteemis, vaid sellel on poliitiline tähtsus, me peame tagama, et äh, maksekohustused oleksid olemas, assigneeringud selleks, et tagada Äh, mitmeaastase finantsraamistiku esimese osa täitmine, sest vastasel juhul jäävad äh, uue mitmeaastase finantsraamistiku programmid soiku. Äh, liikmesriikidele on mõju väga suur, eriti just Kesk- ja Ida-Euroopa riikides võib see tuua kaasa ka struktuurseid probleeme. meil on vaja selleks samme teha, et mm, tegemata maksete hulka vähendada ning aidata neid liikmesriike, kes on maha jäänud ja samas tagades, et Euroopa Liidu eelarve oleks kestlik ka pikas perspektiivis. rahade kasutamise võti on lihtsustamine ja te ütlesite samuti, et suurt survet mitmeaastasele finantsraamistikule tuleb selles osas vältida. üheks minutiks kolleeg Kuus, palun. suur tänu teile, juhataja, daamid ja härrad. kui Euroopa Kontrollikoda poleks, siis tuleks ta välja mõelda. Teie töö, härra president Leene, on äh, ülioluline meie kõigi jaoks. ja me hindame seda tööd. aga sellegipoolest jääb veel paljutki ära teha. kaks tuhat kaheksateist aasta aastaaruanne näitab väga selgelt seda ja ma tahaksin siin Saalomoni äh, sõnadega öelda et surnud, äh, surnud äh, kärbsed muudavad salvei õli haisvaks. Teie peate need surnud kärbsed seal õli seest välja võtma ja ma soovin selles osas teile palju edu äh, ning kui te näete, et midagi on valesti, siis igal juhul haarake sellest kinni, teie tööd on meile hädasti vaja, aitäh! das war der beitrag für die fraktion id. jetzt für die fraktion der. E nüüd ECR fraktsiooni nimel härra Sarnetski üheks minutiks, palun, pooleteist minutiks, vabandust. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie prezesie. aitäh, juhataja, lugupeetud äh, volinik, lugupeetud äh, kontrollikoja äh, president see arutelu on äärmiselt oluline, sooviksime siinkohal tänada Kontrollikoda kes mängib väga olulist rolli, see on väga oluline institutsioon. aastal kaks tuhat kaheksateist ulatusid meie kulud ligi saja viiekümne seitsme miljardi euroni, see on umbes üks Euroopa SKT-st ja seega on väga tähtis, et need kulutused oleksid äh, reeglipärased, aga ka tulemuslikud. Te mainisite äh, veamäära kaks koma kuus äh, protsenti. see on võrreldav möödunud äh, kahe aastaga, kuid eelmisel aastal oli äh, veamäär kaks koma neli ja seega on küsimus, kas veamäär on kasvamas või äh, on see lihtsalt väike kosmeetiline statistiline muutus ja ei ole oluline. ma arvan, et võime rõõmustada meie kohustuste äh, üle, mida me täidame, mu aeg on otsas, suur tänu äh, ka eelarvekomisjonile koostöö eest. härra Ferreira ei ole saalis ja seetõttu läheme edasi kolleeg Hiiveri juurde. viimane kontrollikoja aasta aruanne näitas, et aastal kaks tuhat kaheksateist on veamäär tõusnud neli koma null üks miljonit eurot äh, kulutati valesti, aga veel hullem on see, et äh, üks osa äh, Euroopa Komisjoni kliimakulutustest jäi auditeerimata. leheküljel sada kuuskümmend üheksa kus räägitakse ähm, arenguabist eh, üle sajas maailma riigis, üheksa koma kuus miljardit, eh, siin ei olnud eh, auditi valim piisavalt suur, et hinnata veamäära. mina ei taha, et minu riik maksaks Euroopa Liidu kohvrisse ühtegi senti enam. väga paljud minu riigi kodanikud kardavad praegu valimisi, äh, aga nad ei saa nende eest peitu pugeda. järgmised üldvalimised näitavad selgelt, milline olukord on. kas me toetame lepinguid Äh, kus äh, miljardid raha on kulumas äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend või lõpetame kohe kõik selle. Brexiti partei võitis Euroopa valimised meie riigis, sellepärast oleme me siin ja me võidame samuti ka üldvalimised. suur tänu, nüüd kolleeg Štehovski. Excellent pronunciation, madam chair milí kolegové, já jsem si myslel, že... hääletus eh, on suurepärane. Eh, kolleegid, eh, paljud usuvad, et Monty Pythoni rändtsirkus on lõpetanud, aga kolleeg on mind veennud, kolleeg Hiver veenis mind, et Monty Pythoni lendav tsirkus tegutseb rõõmsalt edasi meie, meie ruumides. härra Hiver ja teised äh, kehastavad Monty Pythoni vaimu ja jätkavad selle kehastamist. loomulikult härra Hiveril oli vist äh, probleeme aruande lugemisega. Äh, te, kas te ei lugenud seda üldse, need üksikasjad, millele te viitate, tekitavad äh, naeru kolleegides, sellepärast et te ajate siin äh, aia ja aiaaugu segamini. keegi ei sunni teid siin olema, äh, te võite kohe lahkuda. me lihtsalt ootame, et Ühendkuningriik kiiresti ütleks, millal te lahkute. nüüd, mis puudutab aruannet, siis see on tegelikult nii-öelda alguspunkt teistele audititele Euroopa Liidus siin öeldakse, et auditeid on läbi viidud äh, kõikides Euroopa Liidu institutsioonides ja me loeme siit ka välja, et on palju parandamisruumi, eriti nendes, eriti mõningates peatükkides või näiteks konkurentsivõime all, aga me peame ka arvestama seda, et kuidas me kavatseme nende auditite tulemusi kasutada ja kuidas neid avalikkusele esitada? ja siis saame öelda, milline on selle protsessi lõpptulemus. nii et ma ütleksin, et see aruanne on väga hea alus aruteluks Euroopa Komisjoniga, viimase viie aasta jooksul on väga palju asju muutunud ja ma loodan, et järgmine äh, eelarvevolinik, volinik Haan viib ka muutusi ellu ja hea meelega vastan sinise kaardi küsimustele. Äh. hästi tähele pandud, kolleeg Štehovski. kas te võtate kolleeg Rolandi küsimuse vastu? ja palun kõigepealt ma tahaksin õnnitleda kolleegi, kellel on suur tugi siin ka kojas, seda on alati hea näha. aga küsimus äh, austatud äh, liikmele. Te viitasite Monty Pythonile, see on väga hea analöög ja ma arvan, et äh, Briani elus oli härra Creosoot, kes neelas alla nii palju toitu, kui ta vähegi suutis Eh, see oli selline söömaorgia ja see meenutab mulle seda eelarvet siinkohal, kõike lihtsalt näost sisse, kas te olete nõus selle analoogiga? Te suutsite kolmekümne ühe sekundiga küsimuse esitada, vastuseks ka pool minutit. kallis kolleeg ma vastaksin teile hea meelega, aga te ikkagi tekitate minus soovi veel ühte analoogiat äh, tuua äh, Briti huumori valdkonnast. Te demonstreerite meile, et Monty Python tegutseb edasi, aga ka jah, minister jätkub ja teie küsimus äh, tegelikult vastab ju juba ise teie soovidele. aega on veel jäänud üks äh, sinine kaart. Äh, teie saite juba oma lõbutsemise ära lõbutsetud, nüüd saab sõna kolleeg Garcia Munoz. suur tänu, proua juhataja, suur tänu, volinik Oettinger ja eriti tahaksin tänada president Leenet aastaaruande tutvustamise eest Euroopa Parlamendi ees. mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör Euroopa institutsioonide eelarve täitmisele heakskiidu andmise äh, teemas ja ma tahaksin öelda, et rohkem peaks Kontrollikoja aruandes keskenduma institutsioonide rahastamisele Äh, seal on mõned äh, kommentaarid komisjoni ja parja-, parlamendi kohta ja kõik. Äh, veamäär on viimastel aastatel olnud väga madal, see tuuakse välja, aga tegelikult tuleks põhjalikumalt vaadata institutsioonide rahastamist, see aitaks edaspidi teha kulusid tõhusamalt ja aitaks ka parlamenti oma kontrollifunktsiooni täitmisel parlament äh, teeb seda neljakümne ühe ametikohta, igaühe kohta eraldi raport ja ma olen kindel, et äh, ka Kontrollikoda suudaks leida vajalikud äh, ressursid. kolleeg Poirier, üks minut. aitäh kontrollikoja presidendile, kes teeb väga olulist tööd meie eelarvevahendite kasutamise kontrollil, nagu rõhutatud Äh, kujutavad need äh, vahendid üks äh, protsenti, ühe protsendi Euroopa SKT-st ja see summa jagatakse laiali viisil, mis ei ole hästi arusaadav meie maksumaksjatele ja nagu me oleme siin kajas ka näinud, annab see alust populismiks ja meid on nüüd väga palju, kes äh, sooviksid, et Euroopa Liidul oleks kiirelt niisugune eelarve, mis oleks tema ambitsioonide kõrgusel. seda eelarvet äh, peaksid, äh, eelarve peaks mm, tulema oma vahenditest ja ettevõtete eraisikute maksutuludest, võttes arvesse äh, Euroopa Liidu äh, terviku äh, huve ja see vastab ka kodanike huvidele, mida me äh, peame silmas valimiste perioodil. sellisel viisil oleks mõistlikum tegutseda, et suurendada, taastada usaldust Euroopa Liidu ja selle institutsioonide vastu. järgmisena saab sõna kolleeg Le Breton, üks minut. aitäh, juhataja Prantsuse Assamblee National on alati leidnud, et asüülipoliitika peab jääma eh, riikide kompetentsi. Euroopa Kontrollikoda on seda nüüd ka hm, põhjendanud oma eh, viimases aruannes, näidates EASO, EASO tehtud eh, vigu. leheküljel kakssada kaks kuni kaks tuhat kolmteist, kakssada kolmteist näeme, et EASO on sõlminud ligi kolme miljoni euro eest ebaseaduslikke lepinguid veel veelgi hullem. aastal kaks tuhat üheksateist äh, äh, tuli välja üks äh, hange, ähm, mis oli niivõrd reeglite vastane, et see tuli kiirelt äh, lõpetada. lisaks äh, sellele on ka personali olukord seal niivõrd palju halvenenud ja seda, sedavõrd, et tegevdirektor pidi oma tööst loobuma. kontrollikoda on tõesti oma tööd hästi teinud, aga me näeme, et Euroopa Liit ei suuda tegelikult riikide rändepoliitikat ise hallata, aitäh! Aguilar suur tänu nüüd härra proua Killar. suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin tänada äh, kontrollikoja presidenti ja volinikku aastaaruande tutvustamise eest, see on väga oluline, kui soovime aru saada Euroopa Liidu raamatupidamise aasta aruandest. nagu on öeldud, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli äh, kulude Äh, veamäär üle äh, märgatava taseme ehk siis üle kahe protsendi. Äh, ja probleemiks on eelkõige omavahendid ja me teame ka, et haldusmenetlusi püütakse selles valdkonnas lihtsustada, aga kui me räägime nüüd põllumajanduspoliitikast, siis olukord muutub põllumeeste jaoks üha keerulisemaks, pidev äh, bürokraatia, pidevad nõuded, mida tuleb täita selle toetuse saamiseks, mõjutab tohutult põllumehi, sest nad peavad paberitele kulutama rohkem aega kui põllule ja ma loodan, et Kontrollikoda püüab paluda liikmesriikidelt, komisjonilt suuremat koostööd liikmesriikidega, härra Pignedoli aitäh, juhataja, esmajoones tahaksin tänada äh, tehtud töö eest Kontrollikoda, iga-aastane aruanne on äärmiselt oluline Euroopa Parlamendi jaoks, see lihtsustab äh, meie tööd ja pakub äh, palju infot seoses Euroopa Liidu kulutustega ja juhib tähelepanu ka probleemidele, mida Äh, lahendada. aastal kaks tuhat kaheksateist võrreldes varasemate aastatega on näha teatud äh, paranemist. Äh, veamäär maksete puhul väheneb üha ja see on samm õiges suunas, kuid sellegipoolest peab komisjon jätkama jõupingutusi suurema läbipaistvuse suunas avalike vahendite kasutamise vallas ja on mitmeid kriitilisi küsimusi äh, rubriigis äh, kolm ja rubriigis äh, neli mis puudutab siis äh, Euroopa rolli äh, rahvusvahelisel areenil. veamäära saab veelgi äh, vähendada, kulutuste läbipaistvust saab märgatavalt parandada ka maaelu arengu puhul ja, ja konkreetsemate projektide nagu Erasmus ja, ja Horisont kaks tuhat kakskümmend puhul on veel teatud probleeme, mida tuleb kiiresti lahendada, seega ma loodan, et kontrolle Äh, viiakse läbi äh, tõhusamalt äh, ja programme hakatakse ellu viima tõhusamalt ja nõnda näidatakse kodanikele, et nende maksuraha kasutatakse mõistlikult ja asjakohaselt ja see kõik aitab kaasa Euroopa Liidu ja tema institutsioonide usaldusväärsuse tõstmisele, aitäh! poolteist minutit, kolleeg Novakov suur tänu, proua juhataja, härra volinik, ma pean ütlema, et mind üllatab, kui suured kired on õhus eh, kontrollikoja aastaaruande arutamisel, ma ei oodanud seda, aga seda on tore näha. väga palju on räägitud numbritest, statistikast, protsentidest aastaaruandest eh, ja see on täiesti õigustatud, aga mina tahaksin rääkida sellest, mis on numbrite taga, täpsemalt inimestest, ettevõtetest ja nende projektidest on hea, et te otsite veamäära, määrate seda, see on teie töö, te olete maksumaksja parimad sõbrad. aga koos vigade otsimisega projektides peaksime ka hindama konkreetse projekti kvaliteeti, kas see täitis oma eesmärki, kas see täitis oma eesmärgi õigel viisil nii et lisaks sellele, et me vaatame, kuidas raha kulutati, peame vaatama ka seda, kas eesmärgid saavutati. ja üks põhjus, miks viieaastasel programmiperioodil on ära kulutatud ainult kolmkümmend protsenti vahenditest, on äh, bürokraatia, meil on vaja riskipõhist kontrolli, need toetuse saajad, kellel on hea ajalugu, kes teavad, kuidas Euroopa Liidu toetusi kasutada, neid peaks kontrollima vähem, neid, kelle puhul on pidevalt äh, vead, tuleb kontrollida rohkem. nii on võimalik leida tasakaal ühelt poolt maksumaksja huvide ja teiselt poolt toetuse saajate toetaja, toetamise ja rohkema toetuse ärakasutamise vahel. suur tänu, kolleeg Hinnitši, üks minut. aitäh, juhataja aasta kaks tuhat kaheksateist aruanne äh, näitab, annab ülevaate Euroopa äh, Liidu finantsolukorrast ja see on paranenud varasemaga võrreldes, ehkki veamäär on, äh, veamäär on veel säilinud, see on mõnevõrra paranenud kuid leiti, äh, et protseduuride ja raha kasutamise ja aruandluse keerukus tekitab palju probleeme, näiteks äh, väikeettevõtjate äh, põllumeeste ja teadlaste puhul on see äh, probleemiks. ja ainult üheteistkümnes liikmesriigis on äh, äh, pettusevastaseid programme kasutustel, seega peaks liikmesriike üles kutsuma aktiivsemalt niisuguseid programme looma ja ellu viima, et see parandaks seega ka kogu Euroopa Liidu eelarve olukorda, aitäh! suur tänu üks minut, kolleeg Jurtšika. ďakujem pekne rovnako ďakujem dvoru audítorov za výbornú prácu ktorú pred. suur tänu ma tahaksin tänada kontrollikoda äh, suurepärase töö eest äh, mida kontrollikoda on juba aastaid teinud pärast äh, programmide kontrollimist jõudis kontrollikoda selleni, et mm, maksed on, äh, mis Euroopa poliitika täitmiseks on ette nähtud, ei ole jõudnud alati äh, õigete eesmärkideni. Äh, Euroopa eelarve eesmärk ei pea olema raha ühest taskust teise tõsta, vaid eesmärk peaks olema, et iga investeeritud euro leiab võimalikult tõhusat ja suurt kasutamist ning seda Euroopa kodaniku hüvanguks. sarnane pilt, mis äh, kontrollikojalt meile laekus, äh, tehti ka OECD poolt oma viimasel, äh, nende poolt avaldatud viimase uuringu käigus, mis ütleb, et Euroopa Liidul on eelarve kohta kõige rohkem informatsiooni ning äh, Euroopa Liit on seal esimesel kohal, aga äh, mis puudutab äh, tugevaid andmeid, siis oleme seal lõpus. me oleme juba viiekümne protsendi ulatuses oma aega ületanud, ütleb juhataja ja me ei saa rohkem sellise kaardi küsimusi võtta. kolleeg Monti, palun poolteist minutit. Okay. suur tänu, juhataja. Äh, ma lülitasin oma elutoast televiisori välja veel üks lugu Euroopa Liidu priiskamisest. tänase päeva vaimus alati tuleb vaadata elu helgemat poolt. meie lahkume Euroopa Liidust ja minu nimi on Brian. eelmises Briani elus olin ma äh, Šoti parlamendi auditikomisjoni esimees neli aastat ja selle aruande arvud mind ei peta veamäär on kaks koma kuus protsenti, see on neli miljardit eurot, see on rohkem, kui mõni liikmesriik Euroopa Liitu sisse maksab. mõtleme eesmärkidele. näiteks äh, töötajate lennureisid Jamaikale öö, äh,